minutit, palun. aitäh. Äh, vabandust, äh, kodukorda puudutav küsimus, mis puudutab midagi, mis minuga siin juhtus ukse taga. ma nägin siin ähm, minu jaoks jumalat teotavat pilti, kus äh, Äh, Kristuse kõrvale on pandud alasti naine. ma tahan, et see pilt sealt maha võetaks, aga ma vastust ei ole sellele saanud ja siis võtsin selle pildi ise maha selleks, et äh, viia see äh, vastavale inimesele ja üks äh, turvamees kohtles mind äh, nagu äh, kurjategijat, aga kuu aja pärast tuleb siia paavst ja me ei saa sellist jumalat teotavat pilti siia üles riput-, riputada. Need, kes on katoliiklased nagu mina, on pidevalt siin solvatud igasugustest asjadest ja iga kord, kui ma seda pilti näen, siis ma tahan seda veel kord maha võtta, sellepärast et minu usk käsib mul seda teha. tegemist on minu jaoks vastuvõetamatu asjaga. me austame me teiste religioonide esindajatega, aga näiteks kui tehakse siis te,, pannakse siia üles pilt, kus on Muhamed ja tema kõrval on alasti naine, siis mm, eh, mida me teeme, aga mina kristlasena ei saa selliste asjadega leppida ega, ega mind koheldakse nagu kurjategijat. ja palun vabandust, härra juhataja ma tahtsin lihtsalt sõna võtta selleks, et seda öeldes, et mind oodatakse seal ukse taga, turvamehed juba ootavad mind Teil on ainult üks minut äh, kodukorda puudutavate küsimuste käsitlemiseks ja ma arvan, et te ütlesite juba väga selgelt esimestel sekunditel ära, mida te öelda tahtsite ja mina teen teile järgmise ettepaneku. kui te tunnete, et teid on solvatud, siis ma teen ettepaneku, et äh, te